Myślę, że powoli możemy zaczynać. tere hommikust, daamid ja härrad, ma arvan, et me saame algust teha oma kohtumisega. et teie tuju parandada, on härra Tess ka meil kohal. ja võtab istet. nimesildi ta juba sai. kohta tal veel ei olnud, aga nüüd on ka see lahenduse leidnud. võib-olla oli see lihtsalt juhus daamid ja härrad, enne kui me kohtumisega alustame, on tõlgid palunud võimaluse teha avaldus. nii et palun pange kõrvaklapid pähe ja ma palun, et tõlgid oma avalduse nüüd teeksid. tõlgid on sunnitud teatama, et töövaidlus Euroopa Parlamendi juhtkonna poolt tõlkidele ühepoolselt peale surutud töötingimuste üle kestab juba kolmandat nädalat ja vaatamata meiepoolsetele arvukatele järeleandmistele ei ole juhtkond kordagi üritanud ühendust võtta, et konflikt lahendada. mitmetes kabiinides on tõlgid täna kohustatud töötama ja näitamaks üles solidaarsust nendega kelle õigusi streikida on meie arvates rikutud, on ülejäänud tõlkekabiinid otsustanud täna tööd mitte peatada küll, nagu algselt kavandatud, küll aga mitte töötada üle aja ja me lõpetame täpselt kell kaksteist kolmkümmend töö. niisiis, te kuulsite aplausi, mis on meie toetuse märgiks tõlkidele. ja tahame tõlke tänada selle avalduse eest, mis nad tegid ja näib, et juhtkond on otsustanud oma vetot kasutada ega reageerida tõlkide palvetele, aga nüüd läheme edasi oma tööga ja võtame vastu päevakorra. keelerežiimist te teate ja saame kohe minna elektroonilise hääletamise juurde. ja kõigepealt on meil ENVI komisjoni arvamus, mis puudutab Äh, taimekaitsevahendite määruse rakendamist ja Peeter Jaar on arvamuse koostaja. jah, äh, tere hommikust, kallid kolleegid. jah, meie koordinaatori Tessil ei olnud siin algul üldse kohta, kuhu istuda ja ja see, see, see nagu oli märgiks, et tal polegi siia istekohta vaja. aga no, nüüd tuleme selle arvamuse juurde, kõigepealt ma tahan tõesti tänada väga-väga väga meeldiva koostöö eest variraportööridega. jah, oli, kõik oli väga asjalik ja meil väga palju häid kompromisse sündis, aga kaks sõnumit teile. kõigepealt peamine sõnum minult on see, et et eesmärgid, mida kahe tuhande üheksanda aasta määrusega taotleti taimekaitsevahendite puhul, et kõik, mis toimub, oleks vähem bürokraatlik. ja siin on nüüd komisjon otsustanud mitte äh, uut äh, määrust esitada äh, ja siin oli ka see saja kahekümne päeva nõue loa taotlemisel Eh, mis jäi saavutamata, aga ma tänan eh, väga heade kompromisside eest, mis on olnud fraktsioonide ülesed ja see kompromisside vaim, ma lo-, loodan, kajastub nüüd hästi tulevikus ka keskkonnakomisjoni raportis, nii et me loodan, et meie koostöö tulevikus aina paraneb. życzenie bardzo ambitne. Dobrze, aby było. Jah Äh, väga auahned eesmärgid on meil, loodetavasti need realiseeruvad, alustame kompromissidest, kompromiss A. hääletus lõppes. palun, kas kõik hääletaksid? nii, nüüd hääletus lõppes kompromiss on vastu võetud, nüüd tuleme kompromiss B juurde, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, järgmine on kompromiss C, hääletus algas. hääletus lõppes tänan. nüüd kompromiss D, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss E on järgmine, hääletus algas hääletus lõppes. kompromiss F. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. edasi muudatusettepanek viiskümmend kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu eh,, vastu võetud. härra Agnew. ma katkestan hääletuse minu puuduva naabri telefon kogu aeg heliseb siin minu kõrval äkki keegi lülitaks selle välja? okei okay., I haven't got the technical ability mina ei oska, ei ole tehniliselt suutlik, et seda ise teha. vabandan, vabandan, aga ma arvan, et see oli kõigile vastumeelt. kompromiss. visake see prügikasti lihtsalt. viiskümmend kaks McKinniselt, kes poolt? vastu vastu võetud, viiskümmend neli. McKinnist delay vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss G. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. edasi sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada, milline sada nelikümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss hašš, hääletus algas. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd neliteist, kes poolt, vastu võetud kuusteist poolt, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss üks, kompromiss I, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle, hääletame kuutkümmend kaheksat. hääletus lõppes tagasi lükatud, nii et tasus kontrolli. seitsekümmend poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend üks. tahate üle kontrollida, ka seitsmekümnenda hääletus algas. hääletus lõppes seitsekümmend üle. vastu võetud. seitsekümmend üks poolt vastu võetud. seitsekümmend neli osade kaupa esimene osa, kes poolt, vastu, er-, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida? esimese osa seitsekümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud, nüüd teine osa, kes poolt, vastu tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss J, hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. nii et edasi liigume muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss K. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu võetud, kompromiss L hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada üheksa, kes poolt, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss M. hääletus algas hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss N hääletus algas Hä,. hääletus käib, hääletus lõppes, vastu võetud. ja sada kakskümmend viis härra Tantanilt järgmiseks, kes poolt, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kompromiss O, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes poolt? vastu, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt vastu võetud, sada nelikümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viiskümmend viis poolt, vastu võetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa poolt, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu. ma arvan, et see vajab üle kontrollimist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt, vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu võetud ja sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu arvamuse projekti muudetud kujul, hääletus algas. hääletus käib hääletus lõppes. vastu võetud. nii et meie õnnitlused härra Jaarile, kas soovite sõna? jah, suur tänu, nagu öeldud, jah, väga palju häid ideid põllumajanduskomisjonilt kajastub nüüd eh, meiepoolses arvamuse avalduses ja see läheb nüüd kõik, eh, loodame, keskkonnakomisjoni teksti. jah soovime teile edu sellega. ja tuleme neljanda päevakorrapunkti juurde, üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid. ja e, Inta komisjon on juhtkomisjon siin ja meie agrikomisjonis koostame lihtsalt arvamuse ja meie raportööriks on proua Karin Kadenbach, tema koostas arvamuse ja tahame teda selle eest tänada. võib-olla tutvustate, proua, palun? jah, tere hommikust, tahan lihtsalt kolleege tänada, kes väga häid ideid mulle andsid. ja me ju kogu aeg räägime nendest väljakutsetest, mis on ja võimalustest, aga ka ohtudest, mis globaalsel turul on tekkinud ja eriti põllumajanduse vallas. ja ma loodan, et juhtkomisjon meie väga põhjendatud mured äh, põllumajandustootjate mured eh, ka oma arvamusse, oma raporti sisse paneb. suur tänu, proua Kadenbach. jah, eh, välisaspektid, globaliseerumine ja kaubandus, eh, kõik mõjutab tugevalt Euroopa Liidu äh, põllumajandust ja me peame sellest enam rääkima nendega, kes vastutavad rahvusvahelise kaubavahetuse eest, sest meie mured on täiesti põhjendatud. ja meil on vaja hea seista selle eest, et kõik meie mured kajastuksid eelarves ja mujal, aga nüüd läheme hääletamise juurde. esimene muudatusettepanek Scott Cato poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss A. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd üheteistkümnes, kes poolt, vastu, sekretariaat kinnitas nüüd üle, et siin oli viga. me peame kaheksandat hääletama poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu võetud. neliteist poolt, vastu võetud. viisteist poolt vastu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, kompromiss B hääletus algas, kompromiss B üle. hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi. kolmkümmend neli. poolt, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss C. hääletus algas C üle. hääletus käib. hääletus lõppes. vastu võetud. nelikümmend üks Aguilera poolt, vastu, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida? kontrollime üle neljakümne esimese hääletus algas, muudatusettepanek nelikümmend üks. hääletus lõppes ma vabandan. ma tõesti vabandan mõnikord äh, käed äh, on halvasti nähtavad, nelikümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend kolm. tahate üle kontrollida neljakümne kahe ka, olgu nii. nelikümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes nii, nelikümmend kolm vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu. kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle neljakümne kuuenda. hääletus algas. <laughs> hääletus lõppes. vastu võetud. D hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss E. hääletus algas E üle. hääletus lõppes. vastu võetud. ja läheme edasi muudatusettepaneku viiskümmend kaheksa juurde Caputolt, kes poolt vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu võetud. saame ka selle üle kontrollida, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kontroll. hääletus lõppes vastu võetud. kuuskümmend neli, kes poolt? vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu. see vajab üle kontrollimist, hääletus algas kuuekümne seitsmenda üle hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss F, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss G on järgmine, hääletus algas, hääletus lõppes. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu võetud. kaheksakümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu vastu võetud. kompromiss hašš, hääletus algas. hääletus käib, nüüd hääletus lõppes. vastu võetud üheksakümmend kuus Tanja Tele vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu. kontrollime üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss I. hääletus algas kompromiss I üle hääletus käib. hääletus lõppes. vastu võetud. sada neli. hispaanlaste oma poolt vastu võetud. sada viis poolt vastu tagasi lükatud kompromiss jott. hääletus algas kompromiss jott üle. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss K on vist järgmine, kompromiss K. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kümme, kes poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmteist poolt, sada neliteist poolt. kontrollime üle. sada neliteist hääletus algas. sada neliteist hääletame. hääletus lõppes. vastu võetud. sada viisteist poolt vastu võetud, kompromiss L. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada kakskümmend, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss M, hääletus algas. hääletame kompromiss M-i hääletus lõppes. vastu võetud. edasi kompromiss N, kes poolt, vabandust, äh, hääletus algas, elektrooniline. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi sada kakskümmend kaks, kes poolt, vastu. kontrollime üle hääletus algas sada kakskümmend kaks üle. hääletus lõppes. vastu võetud. sada kakskümmend kolm, kes poolt, vastu. kontrollime sellegi üle. hääletus algas sada kakskümmend kolm üle. hääletus lõppes vastu võetud. sada kakskümmend neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime sellegi üle, hääletus algas. hääletus käib, hääletus lõppes tagasi lükatud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus lõppes. vastu võetud igatahes õnnitlused raportöörile ja nendele, kes temaga koostööd tegid proua Kadenbach, kui te tahate nüüd kommenteerida, siis palun no.. jah, südamest tänan kõiki kolleege. ja nüüd on INTA kolleegide käes kord meie seisukohad sisse integreerida nende raportisse võimalikult ulatuslikult. jah, kiidusõnad tänusõnad. ja loomulikult me toetame teie eesmärke, need on meil teiega ühised. septembris läheb eh, see asi arutamisele juhtkomisjonis Robert Lints, nüüd me tahame teid tervitada me teame, et ka teie olete olnud kaasatud. ja pärastlõunal toimuvad eh, volinikuga meil veel ka eh, arutelud põhjalikud nendel teemadel. nii et tere tulemast, härra Lints, ka teile. ja nüüd arvamuse projekt meie asepresidendilt kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve kolmepoolsete läbirääkimiste mandaat. härra Valkarsell, meie raportöör ei ole hetkel kohal, nii et ma tutvustan seda teemat väga lühidalt. tegemist on arvamuse projektiga, nagu ma ütlesin, ja eelarvekomisjon koostab raporti nelikümmend neli muudatusettepanekut on tehtud ja neli kompromissmuudatust on nendest sündinud. ja ma arvan, et ega rohkem tutvustuseks ei olegi vaja lisada. Mora Moran, tere tulemast ka teile Teil ei olnud härra Denano asendusliige siin praegu, jah, teil ees on väga raske ülesanne. sest kui te peate te, härra Denano tööga jätkama, siis see saab olema äh, teil raske ülesanne. suur tänu, jah. jah, ma püüan siis äh, härra Denanod asendada. Äh, tema töö on, äh, väärib tunnustust ja ta jättis ühe aasta oma mandaadist mulle. ja mis puudutab seda koosolekut, siis koosolek läks hästi ja arvamuste üle toimus arutelu ilma suurte vastuoludeta ja dokument on nüüd siis läinud edasi eelarvekomisjoni ja hääletatakse kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvega seoses selle üle ja kõik toimus väga kainelt ja mõistusepäraselt, selle dokumendi koostamine. suur tänu. jah, parlamendis on praegu huvitavad ajad, väga palju tööd tuleb veel lõpule viia meie koosseisu ajal, mis on jäänud nii et soovin teile edu teie parlamentaarses töös ja seda ka meile kõigile, aga nüüd läheme hääletama. härra Valkarselli arvamus, kompromiss üks. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus neli härra Loasoe Kolumbierilt, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus seitse, härra Caputolt, kes poolt, vastu võetud, kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksa McKinnis poolt, vastu võetud, üheksa poolt vastu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu võetud. kolmteist, viiekaselt poolt, vastu võetud, neliteist poolt, vastu võetud, viisteist. Huitemaa ja Federli viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, kakskümmend kolm tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa ütleb esimees. vabandust, vabandust, kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kompromiss kaks hääletus algas, kompromiss kaks üle. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus algas, kompromiss kolm üle. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend kolm. härra Viekaselt poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, Hoisling poolt, vastu võetud. kompromiss neli. hääletus algas, kompromiss neli üle, hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks. poolt, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kolm. selle üle peame hääletama elektrooniliselt. nelikümmend kolm elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. seega on arvamuse projekt heaks kiidetud ja meie õnnetlused härra Valkartsellile sa-, edastame eh, talle eh, need õnnitlused ja suur tänu, et kõik tublisti hääletasite. suur tänu. ma arvan, et nüüd me võime siis edasi minna. päevakorrapunkt number kuus. ravimsööda tootmine, turule laskmine ja kasutamine ning nõukogu direktiiv üheksakümmend murd sada kuuskümmend seitse EMÜ kehtetuks tunnistamine. raportöör on proua Aguilera ja juhtkomisjon on meie komisjon, agrikomisjon ning äh, ENVI koostab arvamuse kolleeg Norbert Lints ENVI perest ning äh, ka Jüri on teinud äh, oma arvamuse. IMCO otsustas mitte seda koostada ja raportööriks on proua Aguilera, annan talle sõna ja ma vabandan. palun, teil on sõna. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias, presidente. suur tänu, lugupeetud esimees, tere hommikust kõigile see küsimus tuleb päevakorda väga õigel ajal eile toimusi, toimus viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor, kus jõuti kokkuleppele äh, ravimsööda määruse küsimuses. see protsess kulges kiirelt, kuid jäi siis toppama, sellepärast et äh, kui mäletate, siis meie olime siin juhtkomisjoniks ning äh, see teema on väga tihedalt seotud veterinaar, ravimite veterinaartoodete ees ettepanekuga, mille juhtkomisjoniks on ENVI. nii et me pidime tegutsema koos, tegimegi seda, meil õnnestus ühtlustada toot-, ravimsööda tootmine ja turule laskmine mis on suur äh, samm edasi antimikroobse resistentsuse vastases võitluses ning ähm, saadame omalt poolt selge sõnumi oma komisjonilt ja kogu parlamendilt äh, ning oleme katnud kõik äh, loomasööda vormid, antibiootikumide kasutamise, kõik need teemad ja igasugust ravimsööda kasutamist reguleeritakse tuleb uus määrus, sellega kaasnevad delegeeritud aktid ning äh, käsitlevad äh, ravimsööda suukaudset manustamist. tegime kõik endast oleneva selleks, et tagada, et kolmandate riikide sööt oleks samuti hõlmatud, ähm, kui tegemist on koostööpartneritega ja seda käsitleb artikkel sada kakskümmend kaks veterinaarravimite määruses. kolmandad riigid peavad tagama, et sööt vastab Euroopa Liidu tingimustele ning meil on selle saavutuse üle tõesti hea meel. jõudsime kokkuleppele, nagu ütlesin aga profülaktiline antibiootikumide kasutamine, äh, selle, see, see keelustatakse täielikult. komisjon ning parlament nõustusid meiepoolse ettepanekuga ravimsööda kohta. ja mul on hea meel, et me jõudsime kokkuleppele ning äh, selle kokkuleppe üle hääletame tõenäoliselt oktoobri täiskogu osaistungjärgul, kui ma ei eksi. tahaksin tänada kõiki variraportööre, meie töötajaid, sekretäriaadi töötajaid, härra Gonzalo Macero, suur tänu teile, te lahkusite ja Mägi, sotsiaaldemokraatide assistendid, minu enda isiklik assistent Madeleena. ilma teieta ei oleks me ühele poole saanud selle tööga, see teema oli tehniline, see teema oli keeruline ja me ei oleks mitte kuidagi hakkama saanud ilma teie abita. kõik fraktsioonid nägid kõvasti vaeva, et me jõuaksime ühisele eesmärgile ma arvan, et tegemist ei ole mingi fraktsiooni edulooga, tegemist on meie kõigi edulooga ning äh, me parandame sellega võitlust antimikroobse resistentsuse vastu ning äh, loomatoit ning ravimsööt on nüüd äh, tugevamatel jalgadel. me oleme rahul saavutustega ning äh, õnnitlused kõigile, kes on selle teema kallal tööd teinud ja suur tänu kõikidele variraportööridele, aitäh! suur tänu! ma ei tea, kas keegi soovib sõna selles küsimuses? härra Puda. suur tänu. teen lühidalt, tahaksin tänada proua Aguilerat tehtud töö eest, tegemist oli tõesti äärmiselt tehnilise raportiga ning äh, väga keerulise raportiga. aga ma arvan, et jõudsime lõppkokkuvõttes hea tulemuseni tahaksin juhtida asjaolu siiski, tähelepanu just siiski asjaolule, et liikmesriikide rakendus on nüüd see, millele peame tähelepanu pöörama. liikmesriigid peavad nagu kord ja kohus hakkama neid põhimõtteid rakendama, oleme kuulnud Hollandi äh, taludest, kus seadusi on rikutud, on kasutatud keelustatud aineid ka näiteks muna tootmises sellised uudised liiguvad ringi ning äh, me püüame omalt poolt anda endast parima, aga paraku tulemused jätavad siiski pahatihti soovida, sellepärast et jõustumise tasandil on puudujääke, aitäh. suur tänu. kas keegi veel soovib sõna? paistab, et ei. sellisel juhul annan sõna taas teile, proua Aguilera. tegelikult ega mul ei olegi midagi rohkem lisada. ühtlustamine, mida see määrus äh, tagab, loodetavasti on äh, väga tõhus vahend ning äh, me teame, et tegemist oli väga tähtsa sammuga ning me lähtume Euroopa Liidu mudelist, mis sobib väga hästi kogu selle valdkonna jaoks, aitäh! E, w takim razie może... suur tänu! sellega läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmine punkt meie päevakorras on ähm, agrikomisjoni delegatsiooni lähetust Soome ning äh, paar sõna sissejuhatuseks minu poolt agrikomisjoni delegatsioon käis Soomes seitsmendast üheksanda maini sel aastal. külastasime Kainu piirkonda ja Kirde Soomet üldiselt. delegatsiooni lähetus võimaldas agrikomisjoni liikmetel tutvuda Soome põllumajandussüsteemi eripäradega, külastasime erinevaid talusid, erinevaid farme, muuhulgas äh, näiteks äh, põhjapõtrakasvatajaid äh, ning looduskaitsealades paiknevaid põllumajandustooteid. delegatsioon külastas lisaks sellele veel mahepõllunduslikke tootjaid, metsaettevõtteid, sellepärast et üle seitsmekümne protsendi Soome maa-alast on kaetud metsaga. loomulikult metsad on suureks majandustegevuse allikaks Soomes. me tutvusime sellega, kuidas metsi hallatakse saime oma silmaga näha, kui, kuidas toimub praktikas aktiivne ja kestlik metsahaldus, kuidas tagatakse metsade bioloogiline mitmekesisus. Soomes tehakse palju uuendustegevust metsandusvaldkonnas. kasutatakse ka palju tehnoloogiat, mehaanikat, automatiseerimist me tutvusime ka biokütuste tootmisega. see kõik oli äärmiselt huvitav. ning kasutaksingi nüüd võimalust ning tahaksin tänada proua Elsi Kadanjani, kes korraldas äh, selle lähetuse meie jaoks äärmiselt äh, huvitav sõit Soome, väga intensiivne töö ja samas väga meeldiv reis, meil oli väga hea töömeeleolu, nii et suur tänu ka, proua Kadainen. annan nüüd siis sõna teile ja siis saavad sõna ka delegatsiooni liikmed. proua Kadainen, palun. suur tänu, härra esimees, aitäh teie lahkete sõnade eest minagi omalt poolt äh, tahaksin tänada agrikomisjoni sekretäriaati ja kõiki kolleege, kes osalesid lähetuse visiidil Soome. aitäh kõigile, tänu kellele see lähetus teoks sai ja kes selles osalesid. käisime meie piirkondades, käisime meie ministeeriumides, külastasime kohapealseid põllumajandustootjaid ja kindlasti kohalikud ootasid iseäranis meie lähetust. ka Soome meedia kajastas meie lähetust äh, väga põhjalikult. mina olen pärit äh, piirkonnast, kus on piima äh, tootmine levinud, Kainu piirkonda ja külastasime samuti, kus on suur metsandustööstus ja bussireisid olid päris pikad, sellepärast et meie riik on harva asustusega, aga nägime palju metsi, nägime palju järvi. ja nagu härra esimees ütles üle, üle seitsmekümne protsendi meie riigist on kaetud metsaga, meil on ka tuhandeid järve. ka lumi ei olnud veel ära sulanud ning paljudes kohtades nägime, et maailm, maa põhjapoolsemas põllumajandus, põhja, põllumajanduspiirkonnas on kevad ikkagi üsnagi talve sarnane ja kevadtööd ei olnud veel alanud. kõige eksootilisem külastus meie programmis oli põh-, Põhjapõdra farmi külastamine ning Põhjapõtrade Kasvatajate Liiduga kohtumine. seal arutleti peamiselt kolme teema üle, hundid, põhjapõdra kasvatus Soomes ning põhjapõdra kasvatuse tulevik. sellest rääkisid meile noored põhjapõdra kasvatajad. ning kohtusime oma lähetuse käigus ka äh, muuhulgas äh, põllumajandustootjate keskliidu esindajatega, metsaomanike liidu äh, esine, esindaja äh, ning äh, põllumajandusministriga. külastasime ühte suurt äh, saekaatrit ja ühte jõujaami, jaama ning bioetanooli tehast, kus, mis töötab taastuvkütusega. selle visiidi eesmärgiks oli näha, kuidas saeporu kasutatakse ära kui bioetanooli tootmise algainet. käisime Ponse metsanduspiirkonnas. Ponse on üks peamiseid metsamasinate töötjaid ja nägime, kuidas toimub kestlik metsa äh, haldus, metsamajandamine äh, Soomes seitsekümmend protsenti äh, meie maast on kaetud metsaga ning äh, süsitidioksiidi ladustamine on seetõttu üsnagi intensiivne ning metsade eest hool-, hoolitsemine on meie kõigi ühine kohus. käisime ka Ponce peakorteris ning tootmisalal Vieremaa linnas. meid viidi vabrikusse, selgitati asju üksikasjalikult, räägiti, kuidas raiemasinaid äh, valmistatakse. külastasime Kiuruvesis ka piimafarmi, üks pere firma oli see, neil on kuuskümmend kaheksa piimalehma ja üks äh, lüpsirobot, selline suure, tavalise suurusega äh, farm, mis on hõlmatud kohustusliku piirmääraga komisjoni praeguses ettepanekus, äh, kui hästi juttu on toetustel, toetustest ja viimasel päeval saime külastada ka ühte suurt, suurimat Soome pruulikoda, Olvis, kus nägime jällegi, kuidas robotikat ning automaatseid süsteeme kasutatakse toidutööstuses. meie lähetuse viimane visiit käis põllumajandusturismi tallu, kus rääkisime teise samba investeeringutest loomulikult käisime ka suitsusaunas ning äh, käisime öösel külmas järves ujumas. nii et äh, ega ei olnud ainult töö, oli ikka lõbu ka. ja nii palju siis äh, lühidalt meie suurepärasest lähetusest Soome. loodetavasti pärast seda lähetust on teil parem ettekujutus sellest, kui teistsugused on meie põllumajandustootjate olud erinevates ja kui erin-, suured on erinevused erinevates Euroopa osades. suur tänu, kolleegid, ja kui midagi unustasin, tuletage mulle seda meelde, aitäh. suur tänu, proua Katainen ja aitäh teile veel kord selle visiidi külastamise eest, visiidi korraldamise eest. ja, suur tänu jah, ega mul sisuliselt ei olegi midagi lisada, saan ainult jah, toetada seda, mida meie esimees juba ütles, see oli ülihuvitav ähm, külaskäik ja just see põllumajanduslik pool, metsamajanduslik pool huvitas mind ennekõike ja ka suur tänu äh, selle põhjaliku ettevalmistuse eest, mis te tegite meie külaskäiguks suur tänu. härra Haitamaa. tahaksin tänada Elskint ja tema meeskonda selle visiidi korraldamise eest. tegemist, eh, mis mind, mis mulle kõige rohkem muljet avaldas, oli inimeste külalislahkus ja riigi ilu kuigi mõned küsivad, kus see mets on, mets on igal pool ja selles mõttes äh, erineb see riik väga minu koduriigist. Äh, ja minu jaoks oli see väga huvitav ja see säästlik metsakasutus, metsamajandamine avaldas mulle muljet kõik äh, kõikidesse kohtadesse ehitatakse uuesti metsasid ja mõned inimesed ütlevad, et me raiume metsasid maha biokütuse jaoks, aga, aga ei, tegelikult metsad kasvavad ja puidutootmine töötab ja samal ajal kasutatakse ka jätkusuutlikku energiat, see oli minu jaoks väga huvitav. ja veel üks huvitav asi oli äh, see, millised on erinevad hooajad, kui lühikesed on need hooajad, põllumajandustootjate hooajad ja millised on sidemed Venemaaga ja kui raske on äh, kui nüüd, kus Venemaa rakendab boikoti ning jah, nagu ma rääkisin, kasvu ja tootmishooaja lühidusest, väga raske on sellistes tingimustes olla konkurentsivõimeline, samas ettevõtlusvaimu on väga palju Soome ettevõtjatel, nad äh, on äh, väga suurel määral haaranud kinni võimalustest uue tehnoloogiaga seoses ning äh, teevad seda, et püsida siiski konkurentsivõimelised ning äh, huvitav oli näha, kuidas äh, me saame selliste probleemidega toime tulla ja mõelda selle üle. suur tänu. suur aitäh. härra Ägniu, palun. mina ei käinud sellel visiidil, aga oleksin tahtnud küll sellepärast et äh, tegemist oli väga hästi korraldatud äh, lähetusega ja te nägite päris palju. kahe tuhande üheksandal aastal sõitsin üle kogu Soome põhjast äh, lõunasse ida küljel ja tegelikult väga huvitav oli see, sellepärast et Soomes on väga hea asfaltteede võrk ja, ja samas üle piiri Venemaal ei olnud praktiliselt mitte ühtegi teed märgitud kaardile ja mind ja minu naist just nimelt rabaski see kapitalismi ja kommunismi vahe Soome oli õnnestunud oma riigi muuta inimväärseks, elamisväärseks ainult tänu poliitilisele tegevusele. elu üle piiri Venemaal aga kindlasti oli üsnagi masendav. suhkrupeeti toodetakse endiselt Soomes, ma tean, et ennem toodeti, kas endiselt toodetakse? kas tahate kohe vastata sellele küsimusele? Kyllä, herra puheenjohtaja, vastaan. jah, äh, vastan ja vastan soome keeles. suhkrupeeti kasvatatakse väga vähe Soomes äh, ja täiesti teadlikult on seda vähendatud, ainult lõunaosas on veel vähe äh, suhkrupeedi kasvatajaid ja, üks äh, tootmisjaam veel töötab, aga aastakümneid suhkru, aastakümnete jooksul on tõesti suhkrupeedi kasutamine praktiliselt miinimumile, miinimumini viidud. suur tänu neile kolleegidele, kes äh, sellel visiidil käisid äh, ja aitäh nende soojade sõnade eest ning ma tervitan teid uuesti hea meelega Soomes. Nie mamy więcej zgłoszeń. W takim razie keegi rohkem sõna ei soovi? ning ma arvan, et meie Soome kogemused on meile kasulikud meie igapäevases töös. ning see oli väga huvitav, iseäranis Soome-Venemaa suhted oli huvitav teema meie jaoks huvitav on see, kõik, mida Soome teeb põllumajandusvaldkonnas äh, ja, ja ka Balti piirkonnas. visiit oli küll lühike, lühiajaline, aga samas äh, me saime väga hea pildi sellest, et tegemist on riigiga, kus on palju vett. ja nägime, kuidas äh, Soomel, Soomes kasvatatakse piima. teised liikmed meie komisjonist osalesid ka, Kreeka liige see võib-olla tõi kasu juurde ka Kreeka-Soome suhetele äärmiselt huvitav oli see ning tahaksin tänada teid proua Kadanen ja teie assistenti. Te olite väga aktiivne, hoolitsesite korralikult meie eest, kui me Soomes käisime, suur aitäh teile, suur aitäh ka kõigile teistele. võib-olla saaksite meie lahked tänusõnad anda edasi ka kõigile teistele, kes aitasid sellega lõpetame päevakorras selle punkti käsitlemise, suur aitäh, proua Katainen. ja see tähendab seda, et oleme ühele poole jõudnud avatud koosoleku selle osaga. oleme esimeste punktidega ühele poole jõudnud, sellepärast et väga äh, distsiplineeritult käitusime hääletuse käigus, nii et selle koosoleku see osa on nüüd äh, lõppenud aga meil on päris palju punkte koordinaatorite koosoleku päevakorras, nii et äh, teie lahkel äh, loal alustame viisteist minutit äh, enne aega. koordinaatorite koosolekul on tõesti tihe päevakord. ja ma ei tea, kas teil on võimalik tulla varem, alustada varem alustada näiteks kolmveerand üksteist, kümme nelikümmend viis. kui teil midagi selle vastu ei ole, praegu teeme väikese pausi ja siis pärastlõunal kell kümme nelikümmend viis saame, ja pärastlõunal tuleme kokku neliteist kolmkümmend ja saame kokku volinikuga. kutsun kindlasti teid kohale. palun tulge täpselt neliteist kolmkümmend. et meil oleks piisavalt liikmeid, kui volinik meie sekka tuleb. nüüd siis väike paus kuni koordinaatorite koosoleku alguseni. ja avatud koosoleku osa on käesolevaga nagu lõppenud. kohtume uuesti pärastlõunal.